Good afternoon, ladies and gentlemen. tere päevast, daamid ja härrad. pärast kaunist päikesepaistelist nädalavahetust kogu Euroopas tänan teid selle eest, et olete valmis meiega koos maha istuma ja arutama väga olulisi teemasid, Euroopale tähtsaid teemasid. alustame oma koosolekut mis laseb, leiab aset täna ja homme, homme nii hommikul kui pärastlõunal kõigepealt võtame vastu päevakorra, kui kommentaare ei ole, siis loeme selle vastuvõetuks, kommentaare ei ole, suur tänu. ja minu teadaanded. esiteks energiakogukonna plenaarkohtumine väga tähtis. peaksime tundma end vastutavana selle rahvusvahelise koostöö eest energiakogukonnas. üheksa ümbritsevat riiki, Lääne-Balkani riiki, Moldova, Ukraina ja Gruusia. ja mõned vaatlejad ka aastal kaks tuhat viis olime kõige suurem ja vastutustundlikum komisjon, kes pani sellele algatusele aluse. ja tahaksin teada, toimub homme äh, selle täiskogu parlamentaarse assamblee kohtumine kahekümne neljandal aprillil kolmteist kolmkümmend kuni neliteist kolmkümmend. tund aega kestab see, niisiis kolmteist kolmkümmend kuni neliteist kolmkümmend. kolm E kolmes APS-i hoones, ASP hoones. kolm E kolm. ITRE liikmete ja energiakogukonna liikmete kohtumine on pühendatud meile, ITRE liikmetele ja energiakogukonna riikidele, see on väga oluline meie koostööks Lääne-Balkani ja idanaabritega, nagu juba ütlesin, Gruusia, Moldova, Ukraina. tahaksin teid äh, jõuliselt üles kutsuma ühinema selle kohtumisega isegi pooleks tunniks või kahekümneks minutiks võib-olla isegi ütlete mõned sõnad või kuulate meie arutelusid, see on siis homme, palun aktiivset osalust. taastuvenergia teema on täi-, taastuvenergia teema on täht-, on meie tähtis teema, peaksime mõjutama siin oma naabreid, et nad tõsiselt võtaksid kliimateemat, energiateemat. lõunasöögiks on võileivad võib-olla julgustab see teid tulema. ja see võileibu serveeritakse kella ühest poole kaheni. ja millest ma siin räägin, on väga oluline, et samas koosolekuruumis kolm e, kolmes saame süüa ka oma võileiva, et ei ole vaja minna lõunasööki mujale otsima. et palun tulge kohale paar inimest vähemalt, vähemalt suurematest fraktsioonidest ja üks esindaja väiksematest fraktsioonidest. viimasel selletaolisel kohtumisel oli kohal kaks inimest ITRE-st, Rebecca Harms ja Jerzy Puusek. ei näinud väga hea välja, nagu võite ette kujutada, sest inimesed olid kohale tulnud viie kilomeetri, tuhande kilomeetri kauguselt, kolme tuhande kilomeetri kauguselt selleks, et meiega kohtuda ja kohal oli kaks inimest Euroopa Parlamendist sellel parlamentidevahelisel kohtumisel, nii et palun tulge isegi mõneks minutiks, aga selline see saadaks signaali, et me võtame tõsiselt omaenda otsuseid, ei rohkem ega vähem. ja nüüd järgmine teadaanne Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon on korraldanud konverentsi meie digitaalse tuleviku kujundamine, digitaalse revolutsiooni väljakutse Euroopa Parlamendis Brüsselis kahekümne viiendal aprillil kell neliteist kolmkümmend kuni kaheksateist kolmkümmend. kahekümne viiendal aprillil, see on kolmapäev, kolmapäeva pärastlõuna kuidas kujundada meie digitaalset tulevikku, millised on digitaalse revolutsiooni väljakutsed. konverents keskendub muuhulgas sellele, kuidas vabastada digitaliseerimine, kuidas sellesse investeerida, kuidas digitaallõhet vältida, kuidas läheneda innovatsioonile, millised võimalused on Euroopa kodanikele ja milline on digitaalse siseturu võimalused Euroopa ettevõttel. kõik ITRE liikmed on kutsutud osalema. mõned siin naeratavad. esimesel juhtumil ma seda ei näinud, nii et energiaühendus siin ma, oli üks asi, aga digitaalne agenda näen ma, huvitab teid, väga tore. nüüd koosolekute protokollide kinnitamine kahekümne esimene, kahekümne teine veebruar kaks tuhat kaheksateist vastu vastuväiteid, kui koosoleku lõpuni ei esitata, siis äh, on need protokollid sellega kinnitatud, suur tänu. ja nüüd neljas päevakorrapunkt. kõik läheb väga hästi. päevakorrapunkt number neli, määrus, mis käsitleb ENISA-t, mis on Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet, meie pädevusvaldkond, millega tühi-, keht-, tunnistatakse kehtetuks Euroopa Liidu määrus viis kaks kuus kaks tuhat kolmteist ja mis käsitleb info- ja kommunikatsioonitehnoloogia küberturvalisuse sertifitseerimist. see on siis küberturvalisust käsitlev õigusakt. me tahaksime täna raporti projekti läbi vaadata ja meie raportööriks on kolleeg Angeelika Niibler. ta on ka täna kohal muidugi on ka variraportöörid kohal, suurepärane. see on üks prioriteetsetest teemadest komisjoni ja parlamendi jaoks. IMCO komisjon on samuti kaasatud vastavalt kodukorra äh, reegle viiskümmend neli jagatud pädevus, see puudutab kolmandat osa ja sertifitseerimist ja me alustaksime arutelu, proua raportöör, võib-olla tutvustaksite oma raporti projekti. Teil on sõna, proua Niivler. lugupeetud härra juhataja, eh, kallid kolleegid, mul on väga hea meel, et ma võin oma raporti projekti tohin täna tutvustada. arvukalt oli kolleege kes võtsid minuga seoses selle projekti osas minuga kontakti, ma tänan teid kõiki ja ma tänan juba ette täna eelseisva arutelu eest. ma tahaksin oma muudatusettepanekud kokku võtta eh, kolmeks punktiks, esiteks Enisa roll ja mandaat, milline peaks meie tulevane äh, küberjulgeolekuorgan Euroopas töötama ja tema töö olema korraldatud, teiseks, kuidas me suudame tagada küberjulgeoleku kõrged standardid Euroopa Liidus ja kuidas me suudame saavutada kodanike usaldusliku suhtumise eh, IKT toodetesse. alustuseks Enisa roll ja mandaat, kõigepealt ma tahaksin öelda, et me vajame tugevat Euroopa ametit, seepärast te toetan komisjoni ettepanekut e, Enisat nii e, finantsiliselt kui ka e, personalipõhiselt toetada, anda Enisale iseseisev mandaat, kuid ma püüdsin Enisa rolli tugevdada ka lähtudes tema funktsioonidest järelevalve ja sertifitseerimisvallas. Need on loomulikult väga olulised äh, ülesanded, mida täidavad liikmesriikide asjaomased organid väga paljudes liikmesriikides toimib eh, see töö väga hästi, kuid on ka liikmesriike, kus eh, küberjulgeoleku eh, institutsioon alles ehitatakse üles. kõigepealt me vajame tugevat Euroopa ametit, tugevaid liikmesriikide ameteid ja äh, head koostööd nende ametite ja Enisa vahel. ma leian, et Enisa roll on oluline, et äh, ta suudaks tegeleda kõrgel tasemel operatsioonilise koostööga aidata äh, liikmesriike koostada hinnanguid, ekspertiise ja kui liikmesriigid sellega ise tegelevad, siis aidata liikmesriike nende ekspertiiside koostamisel. väga oluline on see kõik silmas pidades seda, et meil on vaja üle, üles ehitada üle-euroopaline äh, küberjulgeolekusüsteem, äh, nii liikmesriikide äh, ja ENISA koostöös kui ka ENISA kui juhtorgani poolt. teine moment, mida ma soovin tõesti selles äh, projektis rõhutada selleks, et seisneb standardite kehtestamise küberjulgeolekus, see puudutab muuhulgas rakendusvaldkondi, me ei saa rääkida siin ainult mitte Äh, teenustest, äh, vaid äh, ja toodetest, vaid meil on vaja käsitleda kogu IKT ökosüsteemi tervikuna. seda mõtet toetasid ka kõik kolleegid, kellega ma rääkisin, lisaks sellele ma leian, et me peaksime lähtuma riskihindamispõhisest lähenemisest komisjoni ettepanek oli tegelikult väga hea, kuivõrd siin toodi juba välja äh, kolm äh, usaldusväärsuse tasandit, baastase, äh, märkimisväärne tase ja kõrgeim tase ja mind huvitab ka, kuidas kolleegid seda asja näevad, kas nad näevad seda samuti nagu mina või oleks vaja seda tasemete süsteemi äh, täiustada ja lõpetuseks sertifitseerimise valdkond, see on erakordselt keeruline tegevus. meil on vaja eh, sertifitseerimise küsimused lahendada nii eh, baas, usaldusväärsuse taseme tagamiseks kui ka märkimisväärse eh, usalduse puhul mind huvitab tõesti, mida kolleegid siinkohal arvavad, ma leian, et äh, meie tooted ja teenused on väga sageli äh, kõrge või kõrgeima äh, usaldusväärsuse tasemega ja see vajab teistsugust lähenemist, kui tegemist on näiteks baastasemega. baastaseme puhul leian ma ka, et tegelikult võiksid ettevõtted tegeleda ise sertifitseerimise ehk siis enesehindamise või äh, siis konkreetselt, konkreetse tootja äh, deklaratsiooni väljaandmise koht, väljaandmisega. kirjeldasin oma selles dokumendis seda, millised on tegelikult huvid, kõigepealt ollakse huvitatud väga kõrgest turvalisuse ja julgeoleku tasemest aga teisalt on vaja anda enesehinnangu võimalus. see motiveerib muuhulgas ka VKE-sid selleks, et kaaluda, kuidas oleks võimalik ületada öö, turule sisenemise tõkked on olemas ju väga palju erinevaid eh, momente, miljonid, mida tuleb sertimise puhul arvestada, kuid see on oluline, et eh, toodete ja teenuste puhul oleks kaasatud ka protsessid selleks, et eh, oleks kaetud kogu toote olelusring. vaatasin ka äh, artiklit nelikümmend üheksa see puudustab äh, võrgustumist Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasemel, et liikuda ühiselt üle-euroopalise süsteemi äh, suunas. loomulikult on oluline, et tehtaks koostööd liikmesriikide asjaomaste asustuste ja ENISA vahel. mind huvitab, kuidas on selles osas kolleegide äh, arvamus. nüüd turvalisus. kuidas teha riiklike eh, ettevõtete tasandite ja eraettevõtete, tööstusettevõtete vahel vahet? me peame arvestama sellega, et küberjulgeolekusse on kaasatud sajad kaastöötajad tööstusettevõtetes suurettevõtetes on neid kuskil kuuskümmend kuni kaheksakümmend, IT-ga tegelevas ettevõttes peaaegu kaheksasada, kes tegelevad küberturvalisuse küsimustega. ja ma leian, et tööstuse ja huvirühmade kaasamiseta ei ole võimalik tagada vajaliku usaldusväärsuse taset kuidas kaasata liikmesriigid? ma tegin ettepaneku, koosoleku juhataja püüab kõnelejat katkestada, kõneleja jätkab, et liikmesriigid püüavad äh, kaasata ka tööstusettevõtteid ja minu arvates on oluline, et tööstus ei jääks siinkohal, jääks kõrvale, et tegemist kujuneks. aitäh teile, ütleb härra juhataja. proua Niibler jätkab. aitäh. tänan ja ootan eelseisvat äh, arutelu. suur tänu, proua. täielik avatus lähenemisel, jõuline, huvitav mõttevahetus proua Kolumbatš, sotsiaaldemokraatia nimel. suur tänu, härra esimees. tahaksin tänada teid selle eest, et tuletasite meile meelde seda, selle ürituse toimumist, kus osalevad Moldova ja Lääne-Balkani riigid. nagu te teate, on see üks meie prioriteetidest, üks Bulgaaria eesistuja prioriteetidest Ida-Euroopas oleme vägagi teadlikud sellest, kui tähtis on osaleda sellistel koosolekutel. ja lubage ka avaldada tunnustust proua Niiblerile ja teda tänada. ta on teinud ära suure ja suurepärase töö. me teame, et Saksamaa soovib parema ja tugevama Enisa nimel töötada ja me näeme, et proua Niibleril on sama soov. komisjoni ettepanek on väga tõsiseltvõetav. on ettepanek suurendada üheteistkümnelt kahekümne kolmele miljonile eelarvet, ma arvan, et meil on aga vaja veelgi rohkem. peame tõhustama Enisa rolli kolmes suunas esiteks Enisa peaks olema suuteline analüüsima erinevaid ohte ja infoallikaid. Enisa vajab rohkem varustust, tehnilist varustust ning Enisa peab ka paremini koordineerima oma tegevust kogu Euroopa Liidus. Enisa peaks vastutama selle eest, mida me nimetame blueprintiks ehk siis kavand, kuidas äh, vastu seista rünnakutele, mis on pärit erinevatest allikatest ja mis on erinevat tüüpi. selle raamistiku loomisel peab Enisa olema suuteline reageerima, kui tegemist on rünnakutega liikmesriikide vastu. mis puudutab direktori rolli, siis tema peab kandma vastutust parlamendi ees ja ma arvan, et ta tuleb nimetada erinõunikuna äh, sellistes riikides nagu Prantsusmaa ja Singapur on küberjulgeoleku ameti direktor otseselt vastutav peaministri ees. Enisa peab olema suuteline meid aidata üle saada egoismist teatud liikmesriikides. mis puudutab sertifitseerimisprotsessi, siis minu ettepanek oleks, et loodaks uus töörühm. selles töörühmas oleks esindatud erinevad sidusrühmad, oleksid äh, äriringkondade esindajad näiteks ma arvan, et meil on vaja vabatahtlikku sertifitseerimiskava. väga ettevaatlik tuleb olla definitsiooniga, sest mõnikord küberjulgeolekut, äh, küberjulgeolek võib äh, tekitada hirme. ma toetan ettepanekut, mille on teinud IMCO kolleegid. see tähendab erinevad sertifitseerimisüksused peavad teostama järelevalvet ja peavad nõrgemaid üksusi järele aitama. ENISA peab olema suuteline järelevalvet teostama nõrgemate ametite järele ja aitama luua ameteid kohtades, kus neid siiamaani veel ei ole. tänan tähelepanu eest. suur tänu sõnad, teie sõnade eest ja järgmisena härra Tošenovski ECR-i nimel, teil on sõna. kui paneb setsedu. Já bych chtěl skutečně velmi ocenit eh, zprávu paní kolegyně Niebler, protože ji považuji... Suur tänu proua Niiblerile. see on suurepärane alus meie komisjoni edasiseks tööks. ma toetan muudatusettepanekuid samuti, mille, millele viitas proua Niibler. ENISA e, mandaat peab olema alaline, ametit tuleb äh, tugevdada äh, inimressursside ja finantsressursside kaudu. meie maailm on muutunud järjest keerulisemaks ja kõige suuremad äh, lahingud keskenduvad tänapäeval digivaldkonnale. mõnikord on raske orienteeruda digiruumis. mul on hea meel, et äh, kolleeg on kasutusele võtnud ka sertifitseerimissüsteemi protsesside osas. mõningate teemade puhul, kui neid põhjalikumalt uurida, tekib küsimusi, kuid sellest võiksime pigem rääkida variraportööride ringis. koordineeriv ja toetav roll, mis on Enisal, selles osas kahtlusi pole. mul on siiski üks küsimus, mis puudutab operatiivfunktsioone, sest mulle tundub, et siin võib olukord muutuda päris keeruliseks, kui, kui antakse Enisale just see pädevus on, on vastutav äh, isik, kes tuleb siseriiklikku ametisse ja hakkab andma käske. ma arvan, et selle üle tuleks siiski mõelda, mis mõju sellel võiks olla, sest äh, see võiks äh, tekitada ebakindlust liikmesriikides. ja mõned kahtlused on mul ka teatud kriitilise piiriülese infrastruktuuri teemade juures. see on väga tundlik, see võiks, sellega võiks kaasneda rasked kõnelused. kindlasti teeme ettepaneku, et ENISA tegeleks äh, riseriiklike võrgustike koordineerimisega. nagu äh, kolleeg ütles, see on õige, et olukord äh, liikmesriikiti on väga ebaühtlane, on mõned liikmesriigid, kes on kaugele jõudnud, mõned teised, kes, kellel ei ole palju kogemusi nii et see, siin tuleks äh, tekitada tasakaal. mis puudutab sertifitseerimist ja raporteeri sõnu, me toetame pigem vabatahtlikku sertifitseerimist. ma mõistan raportööri ettepanekut öö, äh, mõelda riskidele ja kui samas risk, riske mõnikord alahinnatakse Euroopa Liidus paljudes küsimustes ei tugineta teadusarvamus, teaduslikule riskihinnangule, näiteks Ameerika Ühendriikides on see nii, ameeriklased toetuvad riskihinnangutes hi, hinnangutel, kui äh, tundub, et äh, et on väga ohustatud äh, süsteem, siis nad lähevad järgmisele tasandile, ma arvan, sellist lähenemist tuleks tervitada. nüüd platvorm, konsulteerimisplatvormid, muudatusettepanek nelikümmend seitse. me ei tea, kuhu see täpselt kuulub. on alaline sidusrühmade grupp, on meie grupp. mõtleme täpsemalt, kuhu need platvormid tuleks paigutada. ja viimane punkt tasakaal peab olema kindlustus erinevate tasemete vahel, tasandite vahel. see ei peaks olema liiga kirjeldav. maailm muutub väga kiiresti. ma arvan, et peaksime säilitama teatud paindlikkuse ja võib-olla tuginema liikmesriikide kogemustele ja leiaksime siin horisontaalse lahenduse. Euroopa tasandil peame tagama sidususe. hetkel on süst-, hetkel ei ole süsteem piisavalt tasakaalustatud ja olen nõus raportööriga, et see tasakaal tuleb siin paika panda. ma tahaksin veel kord tänada suurepärase töö eest. suur tänu suur-suur tänu teile oma arvamuse eest ja järgmisena on meil nimekirjas Pavel Telitška, kes esindab ALDE fraktsiooni. aitäh, esimees, tere pärastlõunat kõigile! ka mina tänan proua Niiblerit mulle tegelikult ei meeldi, kui kohe esimesel arutelul raporti eelnõu hakkame me kõikide kommentaaridega siin raportööri pommitama äh, nii et ma tõesti keskendun kõige tähtsamale. meil on veel üks võimalus ka üksikasju arutada ja teha siis ka muudatusettepanekuid. praegu üldised märkused, mis puudutab Elisa rolli, siis ma arvan, et raportööri võetud äh, kurss on mõistlik suure tõenäosusega enamus meist on nõus sellega, et me ei tohiks siin hakata korraldama revolutsiooni, vaid meil on vaja tugevat, kompetentset, stabiilset äh, alalist äh, ametit, mis küberturbe küsimustega tegeleb. kuid me peaksime nüüd küsima endalt, kas me peaksime juba selle raportiga välja tooma ka NISA tuleviku arengud äh, sest kõik see kübersüsteem muutub kogu aeg ja on väga raske ette ennustada, mida meil on vaja aasta või kahe pärast. nii et me võib-olla peaksime siin ette nägema ka ülevaatamisklausli selleks, et me teaksime, millele keskenduda järgmise Äh, vahearuande puhul, võib-olla ka teatud tsüklitega oleks see hea kombinatsioon ja tõesti hea on, kui eesmärgid on suured, aga samal ajal ka kontrollitud, sest niimoodi on meil võimalik siis ka dünaamilist arengut tulevikus tagada ja kontrollida. mis puudutab Enise rolli, siis tõesti kõik, mis on välja pakatud, on äh, tõesti selline, millega me peaaegu kõik nõus oleme. veel paar punkti, mis puudutab äh, kindlustamise taset, siis siin tuleb selgitada üksikasjalikumalt selleks, et olla kindlad, et me saame üksteisest ühtemoodi ja õigesti aru. see, mida raportöör on välja pakkunud, see kõrge turvalisuse määr, ma arvan, et praegusel hetkel me tõesti oleme jõudnud juba riikliku julgeoleku tasandi juurde, mis on selle ettepaneku kohaldusalast väljast aga eks arutelud variraportööride vahel näitavad, mida raportöör siis selle all mõtles. mul on väga hea meel, et Angeelika Niibler tõstatas ka institutsioonilise ülesehituse küsimuse isegi kui võib-olla on meil siin vaja veel oma seisukohti üksteisele lähemale luu-, tuua aga ma arvan, et liikmesriikide kaasatus, ametite kaasatus, erinevate osapoolte kaasamine, ka tarbijate kaasamine on väga tähtis ja me kõik teame, et kõik tahavad olla osa protsessist, kuid me peame hoolitsema selle eest, et tegemist oleks toimiva institutsioonilise ülesehitusega ja me peaksime mõtlema just sellele, et kellel on missugune roll. mõeldes nüüd äh, selle peale, kuidas identifitseerida selliste süsteemide vajadusi ja ma arvan, et tuleb minna siin kaugemale sellest, mida komisjon välja pakkus. sest äh, ma tõesti oleksin väga ettevaatlik äh, erinevate uute äh, süsteemide loomisel, eriti just tarbijate jaoks, aga tegelikult tööstusettevõtted teavad väga täpselt, millised on vajadused, nii et meil on vaja lihtsalt omavahel suhelda ja leida lahendus ja äh, ma arvan, et kavatsen ka ise selles osas muudatusettepanekuid teha. siin on küll veel teatud valdkondi, millega mul on probleeme, aga ma arvan, et kui üksikasjalikumalt need võimalused läbi vaadata, siis ähm, jõuame ka nendes küsimustes edasi. mis puudutab nüüd äh, tooteselgitusi, siis tõesti, ka sellega me peaksime tegelema, mul on väga hea meel, et äh, raportöör tõstatas selle küsimuse aga nagu öeldud, mul on võib-olla ka selles küsimuses muudatusettepanekuid. vabatahtlikkus, viimane märkus. sellega on mul jällegi rohkem probleeme, aga eks see on ka arutelude küsimus, et mida nüüd selle all täpselt mõeldi. Angelika Niibler on välja pakkunud hübriidse lahenduse ja ma arvan, et me peaksime olema ettevaatlikud, et see on vabatahtlik või kohustuslik või siis see, mis oleks minu lähenemine, jääme vabatahtlikkuse juurde, aga sisemine dünaamika tulevikus äh, sunnib ka kõiki kaasa liikuma, nii et tõesti, härra esimees, siin on veel terve rida küsimusi, mis vajavad läbiarutamist, teeme ka muudatusettepanekuid ja ma olen veendunud, et meil on võimalik kokkuleppele jõuda aitäh suurepärase eelnõu eest! suur tänu, kallis kolleeg! nüüd järgmised kõnelejad, kes ei esinda fraktsioone, kõigepealt Mihhail Booni, palun. aitäh kõigepealt Angeelika suurepärase raporti eelnõu eest, see ei olnud lihtne ülesanne, kuid tegemist on tasakaalus ettepanekuga. ja me peame nüüd mõtlema selle peale, kuidas äh, nüüd keskenduda just äh, teatud tasakaalus lahenduste leidmisele. olen täiesti nõus sellega, et Enisa saab mängida väga tähtsat rolli harmoniseeritud küberjulgeoleku tagamisel, erinevate avaliku ja erasektori osapoolte vajaduste mõistmisel ja me tõesti peame tugevdama Enisa rolli nii palju kui võimalik. aga teiselt poolt on meil vaja Enisa rolli otsuste tegemisel selgemaks muuta, eriti mis puudutab just sertifitseerimissüsteeme ja ka siis, kui ta otsustab selle üle, kas meil on vaja uusi äh, sertifitseerimissüsteemide kandidaate. kui me soovime, et Enisa oleks tugev, peaksid olema Enisal ka selged meetmed just sertifitseerimissüsteemide osas, sest see on selle dokumendi kõige tähtsam punkt. teiseks, ma arvan et nii nagu komisjon välja pakkus ja nii nagu see on ka Angeelika raporti eelnõus kirjas, tuleb toetada ja kaasata tööstusettevõtted sertifitseerimismenetlusse. minu arvates peaks see olema palju selgem, et alalised osapooled teevad koostööd Euroopa tööstusettevõtetega ja samamoodi ka Äh, elektroonilise kommunikatsiooni äh, võrgustiku raames. kui me tõesti soovime, et meil oleks siin alaliste osapoolte rühma juures veel äh, ka ekspertide rühm ja seesama alaline rühm peaks saama õiguse teha ettepanekuid uute süsteemide jaoks ja Niisa peaks siis saama ka võimaluse selles kaasa rääkida, kuidas neid süsteeme üles ehitatakse ma arvan, et äh, siis me saame ka täpsemalt aru sellest olukorrast, millest me räägime. on täiesti selge, et üks lahendus ei sobi kõigile, sest meil ei ole võimalik seda ühte ainsat lahendust välja töötada, vaid me peame selle küsimuse juhtumite kaupa läbi vaatama. ja selles kontekstis on täiesti selge, et meil on vaja sertifitseerimist madalamal tasemel. kui me räägime kõrgest tasemest, siis olen nõus, et peaksime mõtlema selle peale, mis on kohustuslik. aga teiselt poolt olema ka ettevaatlik, sest siin on väga palju erinevaid nõudmisi. aga ma tõesti tahan, et meil oleks tõesti ka siin tegevuskava kohustusliku lahenduse leidmiseks. aitäh, järgmisena Claire Moody, palun. suur tänu. suur tänu raportöörile ja variraportööridele kes on siin juba tõstatanud päris palju tähtsaid küsimusi sellest raportist. üks näide, muudatusettepanekud komisjoni ettepanekule, mis puudutavad äh, siis äh, julgeolekut vastavalt äh, disainile äh, see on tõesti väga tähtis element, et mitte ainult see lõpptoode ja lõppteenus, mida hakatakse sertifitseerima, vaid tegelikult ka see väljatöötamise ja arengumenetlus on äh, standardiseeritud, sest see on protsessis väga tähtis osa. teiseks, äh, kulude hinnang äh, sertifitseerimisprotsessis just VKE-de jaoks ja kuidas seda kõike toimima panna me võib-olla peaksime siin mingid enesehinnangusüsteemid äh, sisse viima VKE-de jaoks. siis järgmine punkt. Äh, küberjulgeolek, äh, kuidas ta mõjutab ja keda, see võib olla iga majapine, majapidamine eraldi või ka kriitiline taristu. nii et tõesti äh, Äh, siin tuleb teha koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega, nii nagu ka julgeoleku allkomisjonis see väga selgelt välja tuli. sertifitseerimise eesmärgiks on usaldusväärsuse tõstmine, see on väga hea. aga siin võib tekkida ka see oht, et äh, sertifitseerimisega lihtsalt äh, istutakse käed rüpes ja ollakse rahul ei saa olla nii, et tarbijad arvavad, et äh, nad on kaitstud, sellepärast et äh, on antud kõrge kvaliteedi sertifikaat välja, aga me peaksime ikkagi pidevalt kontrollima, eriti mõeldes selle peale, kuidas äh, erinevad ühendused ja ühendatavused võivad endaga ohte kaasa tuua. nii et sellised turvalised ühendusvõimalused on väga tähtsad samamoodi tuleb rääkida ka küberkirjaoskusest ja selle tugevdamisest. aga muidu väga hästi tehtud, nii et väga palju mul lisada pole, aitäh! suur tänu, proua Moody! järgmisena proua Krustet. tänan, esimees! ka mina tahaksin avaldada tunnustust meie raportöör Angeelikale, kes tegi ära suurepärase töö teemal, mis on erakordselt tähtis loomulikult tuleb äh, Enisa rolli tõhustada selleks, et äh, sellest tõesti saaks üle-euroopaline olulisim amet küberjulgeoleku vallas, seepärast on tema ekspertiisi vaja tugevdada, selleks et oleksime paremini kaitstud küberrünnakute vastu ja roll peab oma, samuti olema selge äh, teavitusalane roll, avalikkus peab olema sellega kursis. End-, endine mandaat oli liiga ebatäpne ja nüüd ongi meil võimalus asju selgemaks teha. kõik äh, siin rääkisid sertifitseerimisest, sertifitseerimise tasemest. mina arvan, et äh, te, see peab olema vastav vajadustele, riskid vastavalt sektoritele ja toodetele ei ole täpselt samad. kohustuslik sertifitseerimine, mis oleks automaatne ja üleüldine, sellega kindlasti kaasneks äh, halduskoormus, aga samas elektrivõrk, asjade internet, äh, lennujaam, kõik need vajadused on väga erinevad. et mina oleksin pigem seda meelt, et meil oleks äh, erinevate tasemetega kinnituse tasemed ja erinevad riskid. mis puudutab kõige kõrgemat äh, kindluse taset, ma arvan, et tuleks sinna lisada ka tõhususe testid selleks, et vastupanuvõimet hinnata, olgu siis tegemist toote, teenuse, protsessiga vastupanuvõimet äh, keerukatele rünnakutele, sest äh, kui neid teste läbi ei viida, siis on ka haavatavust äh, raske määratleda. nii et igal juhul tuleb, tuleb madalama taseme nivelleerimist ära, vältida, vastupidi, liikmesriikidel tuleks võimaldada minna võimalikult kaugele, peame üles kutsuma liikmesriike äh, järele jõudma nendele, kes on kõige kaugemale jõudnud ja igal juhul veel kord õnnitlused raportöörile. Uh, thank you very much. suur tänu. proua Lopes Bermejo, palun järgmisena. Presidente eh,, mi colega Marisa Matias no puede acompañarnos esta tarde y seré yo quien plantee las cuestiones en su nombre y, y de mi grupo. En primer lugar eh,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 oli kuue fraktsiooni ametlik seisukoht äh, ilmselgelt, nii et suur tänu selle edastamise eest. ja nüüd järgmine kõneleja minu nimekirjas, Eduard Marta. aitäh, esimees ja aitäh raportöörile tehtud töö eest. ma ei hakka üle kordama seda, mida paljud kolleegid on juba öelnud, aga kaks punkti on minu jaoks tähtsad leppigem kokku, mis on selle hind, mida me oleme nõus maksma suurema julgeoleku eest, on erinevaid tasandeid, jah, mis mind üllatab komisjoni ettepanekus, et nii, nii, nivo üks on see ja teine ja kolmas ja, ja aga see ei muuda asju eriti palju selgemaks. Äh, kahaneb jah, aga ma oleks tahtnud rohkem äh, rohkem üksikasjalisust, rohkem tehnilisi suuniseid, minu meelest see on ebaselge. ja mina olen algusest peale öelnud, et me tahame paremat julgeolekutaset. on riike, kes on siin väga kaugele jõudnud. ma saan aru, et väga kõrge tasand igal pool ja kõikjal ei ole alati vajalik, aga, aga siiski kõige kõrgemal julgeolekutasemel vist proua Krustet ütles seda ja ma olen temaga siis nõus, et me peame reaalses olukorras äh, katsetama sertifikaate reaalsete häkkerite suhtes selleks, et äh, võiksime tõesti kindlad olla, et me suudame tagada kõrgema taseme julgeolekut ja et see on siis kõrgem võimalik tasand, see on minu jaoks väga oluline. nüüd raportööri ettepanek, et madalamal tasemel võiks olla vähem nõudlik või tege-, või auto sertifitseerimisega tegeleda, siin ma suhtuksin ettevaatlikult, sest autos sertifitseerimine, iseenda sertifitseerimine, kas see annab kliendile kindlustunne, ma ei ole päris kindel ja teiseks võib see äh, julgeolekut ka haavatada, eriti VK, kaasa arvatud VKE-de puhul, nii et kui julgeolekut ei ole, siis see läheb palju kallimaks maksma kui iseenese sertifitseerimine. ja ma tuletan meelde, me peame tõstatama küsimuse, millist hinda oleme nõus maksma oma julg-, küberjulgeoleku eest. ja mina kardan seda, et kui me tahame madala hinnaga odavat küberjulgeolekut, siis mõned teised on palju konkurentsivõimelised kui meie, näiteks Hiina. suur tänu, kallis kolleeg proua Kumpula-Natri, palun järgmisena. aitäh, kuna raportöörid ja variraportöörid on väga palju juba ära öelnud, siis ma tõstatan veel mõned küsimused, mille peale peame üheskoos mõtlema. me räägime ka digitaalsest ühisturust ja tööstuskomisjon on öelnud, et meil on vaja ka küberjulgeolekut äh, kui tööstusharu Euroopas, et meil oleksid turvalised tooted ja ole, et liikmesriigid koordineeriksid omavahel selleks, et nad ei käituks äh, erinevalt, aga ma saan samal ajal aru ka nendest muredest, et kui me räägime siin tehnilistest küsimustest või standarditest, siis see ilmselgelt ka otsekoheselt blokeerib innovatsiooni, sellepärast et äh, äh, ka petturid tegelevad ähm, süsteemide edasiarendamisega tahaksin lihtsalt välja tuua siin vastutuse küsimuse iga ettevõtte puhul, mis neid tooteid toodab ja et samal ajal on vaja tarbijale ka rohkem infot edastada, tegemist on tõesti riskipõhise arendamisega ja samal ajal tuleb tarkvaraarendusel mõelda ka selle peale, eh, milline on nende eh, eluring, nii et aitäh teile ja palju edu! aitäh, proua Kumpula-Natri, teie märkuste eest! nüüd pöördun Euroopa Komisjoni poole. Connecti peadirektoraat digitaalse ühiskonna ja küberjulgeoleku peadirektoraadist direktor on meil kohal ja ka Euroopa Komisjoni asepresident Jürgi Katainen on juba siia saabunud. suur tänu tulemast! enne kui jõudsid, jõudsite kohale, enne kui oleme oma küberjulgeoleku arutelu lõpetanud, tegemist on komisjoni ettepanekuga, nii et see võib teie jaoks isegi huvitav olla, nii et nüüd saate kontrollida, sest sõna saab komisjoni esindaja, et kas kõik, mis ta ütleb, on ka õige. ja pärast seda anname veel sõna raportöörile. ning siis jätkame kohe ka aruteluga, kus peaosaliseks olete teie aitäh selle väga elegantse sissejuhatuse ja surve eest, mida mulle nüüd avaldate, aitäh, härra asepresident. oleme tõesti äh, asepresident Kataineniga ka neid küsimusi arutanud, nii et ta teab täpselt, milline on asjade seis. aitäh mulle sõna andmast, aitäh äh, komplimentide eest, mida tegite komisjoni ettepaneku kohta ja et tegemist on suurepärase tööga, mis äh, annab lisandväärtust. mis puudutab eh, NISA rolli, siis me näeme, et siin raportis tugevdatakse veelgi komisjoni ettepanekuid ja me leiame, et see läheb täpselt samas suunas edasi, mida ka meie soovisime, nii et meil on selle töö üle hea meel. mis puudutab sertifitseerimist, siis see küsimus on keerulisem. me näeme, et viimasel ajal raport raportöör on üritanud tõesti siiralt edasi arendada seda vabatahtlikkuse süsteemi, mis me oleme sisse viinud. ma tahaksin tõstatada lihtsalt kaks küsimust, mida siin juba ka mainiti. esiteks liikmesriikide roll. liikmesriigid mängivad siin väga tähtsat rolli, nad on osa sellest uuest rühmast, mis peaks ise niisaga oma tööd koordineerima iga süsteemi puhul, mida välja pakutakse ja hinnatakse aga probleemiks on see, et kui me siin veel ühe kinnitamise Äh, kihi vahele paneme, siis see võib aega nõuda ja liikmesriikide ressursse samamoodi ja töötada vastu ettepanekule, mida meie oleme teinud, sest on ilmselge, et igat süsteemi tuleb rakendada rakendusaktiga ja et liikmesriigid hääletavad selle üle nagunii. nii et tegelikult nõusoleku andmise tase on tegelikult olemas, aga et enne hinnangut seda teha, siis siin tõesti üritatakse veel ühte lisa ähm, etappi sisse viia, aga see võib äh, aeglustada siis süsteemide turule tulekut ja nende väljatöötamise kulusid. Need erinevate osapoolte roll, see alaline osapoolte rühm on rühm, mille on välja pakkunud tegevdirektor vastavalt praegustele reeglitele, mis nad on äh,, mis on paika pandud siis küberturvalisust käsitleva õigusaktiga nii et valitakse välja siis terve rida inimesi, mida, kelle kandidatuuri kinnitab haldusnõukogu. ja ma arvan, et me ei saa kahelda, et me ei saa olla kindlad selles, et äh, ekspertidel on iga rühma liikme kohta ja valdkonna kohta ekspertiis ja tõesti sellepärast ka tegevdirektoril on õigus ad hoc ekspertrühmasid kokku kutsuda teatud spetsiifiliste süsteemide väljatöötamise puhuks selleks, et meie ettepanek oleks tõhusam, võiksime me võib-olla kinnitamise selle rühma puhul sisse viia, et tegemist oleks siis esimese etapiga, mis kinnitab siis äh, süsteemid enne, kui nende üle hakatakse hääletama liikmesriikides. see oleks võib-olla üks võimalus, äh, kuidas osapooli kaasata, aga küsimus on lihtsalt, äh, millisele sättele. ma ei tea, kas mu aeg on otsas Need on need kõige tähtsamad küsimused ja veel ühesõnaga, kui me lisame siin NISA-le ülesandeid sertifitseerimise osas, siis me ei tohiks unustada ka lisaressursside leidmist, sest praegusel hetkel on neliteist lisa isikut siia välja pakutud, aga kui hakatakse siin rääkima toote deklaratsioonidest, äh, info andmisest ja nii edasi, siis see nõuab äh, tööjõudu agentuuri jaoks, kus praegusel hetkel mis on juba praegu väga väike, nii et äh, kui me küberturvalisuse osas anname rohkem ülesandeid ja inimesi neile juurde ei anna, siis see tekitab suure probleemi, nii et me tõesti peaksime hoolitsema selle eest, et iga ülesande täitmiseks on olemas ka inimesed. aitäh! suur tänu, proua, väga huvitavad ja tähtsad märkused väga huvitav oli kuulda komisjoni seisukohta ja nüüd saab sõna proua raportöör, palun. lõppkokkuvõte teie poolt. aitäh, härra juhataja, lugupeetud härra komisjoni asepresident, kallid kolleegid, tänan teid arvukate märkuste ja ideede eest. minu arvates me peame asjasse nüüd detailselt süvenema ja ma ootan juba variraportööridega eelseisvaid arutelusid. ma ei tahaks mitte sellest teemast umbes läbi joosta, nii et üks-kaks hurraa ja sertifitseerime, vaid ma tahaksin, et me võtaksime äh, kõik need ettepanekud ette, arutaksime nad läbi ja teeksime vastavasisulised muudatusettepanekud, saaksime aru, milles me oleme valmis kokku leppima, milles mitte aga me loomulikult, me peame langetama teatud põhimõttelise tähtsusega otsuseid, mis puudutab enesehindamist või enesesertifitseerimist, siis eh, see on eh, võtmetähtsusega küsimus kuid me peame vaatama ka loomulikult usaldväärsuse tasandeid, on terve rida palju ebaselgeid ja veel vastuseta küsimusi, kuid ma e ootan juba eelseisvat arutelu kolleegidega, ma olen päris kindel, et me suudame luua hea süsteemi ja ma usun, et ka paljud kolleegid, kes eh, siin seda rõhutasid, et me peame jätkama seda kõike Euroopa vaimus, ka sellega me arvestame, suur aitäh! suur tänu, proua raportöör! mulle tundub, et väga palju eh, eriarvamusi polnudki, vähem kui esialgu raportöör arvas, nii et tegemist oli väga hea aruteluga avatud arutelu ja nüüd muudatusettepanekute tegemise tähtaeg kahekümne kuues aprill sellel aastal. kas see on õige? jah, see on neljapäev, ütleb esimees. keskpäeval kaksteist null null, väga tähtis küsimus. hääletus toimub üheksateistkümnendal juunil tööstuskomisjonis. väga napp ajakava. palju edu väga tähtis küsimus ja nüüd läheme päevakorrapunkti number viis juurde. tere tulemast, komisjoni asepresident Jürgi Katainen, tere tulemast uuesti. komisjoni asepresident ja volinik asepresident, mis vastutab siis töökohtade majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest ehk siis kõige tähtsamate küsimuste eest, mis on äh, tähtsa siis meie kodanike ja majanduse jaoks, tegemist on siis osaga struktureeritud dialoogist. ja kui tohib, härra asepresident, siis ütlen, et meie jaoks on kolm küsimust ilmselgelt kõige tähtsamad. kõigepealt äh, kaitsetööstuse arenguprogramm, täiesti uus programm. Teie vastutate selle eest siin on viis, kuus, seitse, kaheksa volinikku, kelle tööd te peate juhtima selle programmi väljatöötamisel. ja nüüd kõik meie komisjoni esitatud suulised küsimused, millele me pole veel vastuseid saanud. üks neist puudutab just tööstuspoliitikat ja see, mis saab pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat programmidega, programmidega, mis on teie portfellides ja mis on meie äh, Äh, vastutada, sest me tahaksime ennast ette valmistada ja järgmisel aastal soovime me eelarved välja töötada siis järgmiseks seitsmeks aastaks. nii et kui ma tohin, siis ma paluksin teil vastata nendele küsimustele, aga muidugi võite rääkida ka ükskõik millisest teisest küsimusest, mis on teie portfellis ja meie pädevusalas ning teie südamel, nii et aitäh tulemast ja teil on sõna, palun. aitäh, esimees, lugupeetud rahvasaadikud, alati on väga tore teiega rääkida töökohtadest, majanduskasvust, investeeringutest ja konkurentsivõimest, kõigist neljast küsimusest ja nendest küsimustest, mida komisjoni esimees just äsja mainis. ma räägiksin alguses natukene majanduslikest suurtest trendidest, mis äh, mõjutavad nii meie majandust kui ka tööstusettevõtteid. me peame välja selgitama, mis on kõige tähtsamad äh, trendid, mis mõjutavad töökohtade loomist äh, ja mis toovad endaga kaasa majanduskaasa ja ka Äh, neid trende, mis võivad ohustada meie majandust. me ei saa tagada konkurentsivõimet ja oodata majanduskasvu, kui me ei arvesta nende suurte trendidega. Euroopa majandus- ja tööstusettevõtted et on praegu kolme suure probleemi ees, kõigepealt keeru-, keerulised muudatused, konkurentsivõime küsimus teiseks ja kolmandaks jätkusuutlikkuse küsimus. Need on küsimused, mis ei ohusta mitte ainult meie tööstusettevõtteid, vaid kõiki tööstusettevõtteid maailmas me peame olema ka piisavalt ausad, tunnistamaks, et need poliitikad, mis võib-olla kakskümmend aastat tagasi toimisid, et neid tuleb kohandada selleks, et äh, kohaneda üleilmse, üleilmastunud maailmaga ja ühiskonnaga siin digitaliseerimine ja energiatõhusus mängivad väga tähtsat rolli, aga selle taga on veelgi rohkem. mina usun, et üks suuri trende üleilmses majanduses on ringmajandus mis on nüüdseks juba reaalsuseks muutumas. ettevõtted peavad sellega arvestama oma ärimudelites ja mida rohkem me saame hoolitseda selle eest, et Euroopa Liit on esirinnas, seda parem on meie positsioon ringmajandus on Euroopa tööstuse jaoks suureks võimaluseks ja mul on väga hea meel näha, et äh, suured osapooled on sellega juba arvestanud meil on vaja õigusloomelise raamistik paika panna, mis arvestab just ringmajanduse loogikat ja aitab meil võtta siis vastu ka vajalikke otsuseid. üks teine suur hoob on ka tehisintellekt. võib-olla Euroopa Liit on vähem aktiivne olnud äh, selles valdkonnas siiamaani, siis nüüd on meil vaja arengutele järele jõuda. meil on siin suur võimalus, meil on äh, kapital, meil on siin olemas äh, vaimne jõud, nii et me peame lihtsalt erinevad tehnoloogiad äh, omavahel toimima panema selleks, et teistele järele jõuda. Te küsite, mida komisjon on selles valdkonnas ära teinud. kuidas saaksime teha koostööd, hoolitsemaks selle eest, et Euroopa Liit on juhtrollis, kui me peame siis äh, kasu lõikama nendest suurtest trendidest. selle ametiperioodi ajal on äh, Euroopa Komisjon tõesti koordineerinud äh, ja strateegiaid välja töötanud just prioriteetide jaoks, kas investeerimiskava või siis digitaalne ühisturg ja selle strateegiad, energialiit, kapitaliturgude liit ja kaubanduse küsimused. Nendele prioriteetidele lähtudes oleme keskendunud just suurtele küsimustele, oleme alati keskendunud ka Euroopa tööstusettevõtete konkurentsivõimele. eelmise aasta sügisel võtsime uue tööstuspoliitika strateegia välja. tööstuspoliitika roll on äh, tugevdada tööstusettevõtete äh, võimet kohaneda ja äh, novaatorlikke lahendusi välja, et ükskõik, kas räägime tehisintellektist, robotitest, uutest energialahendustest, need on kõik Äh, osa uuest äh, tööstusajastust. eduka tööstuspoliitika rolliks on leida parimad raamtingimused selleks, et ettevõtted saaksid kohaneda ja uuendusi sisse viia ja tehisintellekti osas äh, komisjon sellel nädalal veel võtab vastu teatise selleks, et me saaksime tehisintellekti paremini kaasata Euroopa majandusse. ma ei saa praegusel hetkel pra paljastada kõiki selle teatise üksikasju, aga on täiesti selge, et komisjon teeb oma töö ära, rahastab just rohkem VKE-sid selles valdkonnas, selleks et nad kasutaksid rohkem uusi tehnoloogiaid ja hoolitseb sellest, et meil oleks olemas ka korralik õiguslik raamistik. mis puudutab nüüd neid äh, tööstuspoliitika strateegia eesmärke, siis lisaks meie tehisintellekti teatisele oleme praegusel hetkel ka oma äh, strateegiat üle vaatamas, mis on osa ringmajandusest. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal võeti see strateegia vastu ja nagu ka tööstuspoliitika teatises välja kuulutatud, siis nüüd me tahame selle strateegia uuesti üle vaadata äh, vastavalt uutele eesmärkidele ja jätkusuutliku arengu eesmärkidele ja just sellepärast komisjon vaataski üle eelmise strateegia tulemused ja minu kolleeg Carlos Moeras eelmise aasta novembrikuus neid tulemusi ka esitles lähtudes nendest tulemustest äh, saime siis tagasisidet, toimusid siin avalikud konsultatsioonid, see töö jätkub selleks, et äh, biomajandust laiapõhjalisemalt vaadata ja ka ITRE komisjoni panus sellesse ülevaatesse oleks tõesti väga tähtis. biomajandus äh, kasvab, biomajandusel põhinevad ettevõtted pakuvad juba praegu kolme miljonit töökohta, aga samal ajal biomajandust saab veelgi rohkem ära kasutada selleks, et äh, uuesti elu sisse puhuda äh, majandusele, eriti just äh, maapiirkondades. sektoriülene lähenemine, pikaajalised partnerlussuhted, keemiatööstuse kaasamine on tähtsad selleks, et luua sünergiaefektid, luua lisandväärtust selleks, et ühiskond tuua lähemale turgudele, aga samal ajal meie ringmajanduse strateegiat rakendada. see on olukord, kust kõik võidavad meil tuleb äh, tööstusettevõtete äh, strateegiat äh, tulevikus edasi arendada, siin tahaksin rääkida ka kaitsetööstuse arenguprogrammist ja ettevalmistustest programmide jaoks, mis lükatakse käima pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. mis puudutab kaitsetööstust, siis on täiesti selge, et Euroopa peab kiiresti ja piisavalt reageerima erinevatele julgeolekuohtudele mõtlen siin praegusel hetkel just hübriidseid ohte, ebastabiilsust naaberpiirkondades ja terrorismi. tugevam koostöö on ainus võimalus nende ohtude vastas, vastu võitlemiseks ja teha seda siis tõhusalt. sellepärast kaitsekoostöö tugevdamine on ja jääb Euroopa öö, äh, tuleviku tagamisel kõige tähtsamaks meil tuleb teha rohkem koostööd kaitseküsimuses. see, et liikmesriigid siiamaani koostööd pole teinud, läheb meile igal aastal maksma kakskümmend viis miljardit kuni sada miljardit eurot nii kodanikele kui ka liikmesriikidele kuni veerand oleks meil võimalik nendest kuludest kokku hoida, kui me koondaksime jõudusid. nüüd äh, üldine kaitsepakett, komisjon on välja töötanud siin kaks sammad, esiteks äh, teadustöö ja teiseks finantsmeetmete kava selleks, et meil oleks võimalik siin ka teha ühishankeid ja mis puudutab äh, arengutööd, siis juba esimene meede on välja töötatud ja see näitab, et koostöö kaitsevaldkonnas äh, ei ole mitte ainult võimalik, vaid tasub ennast ära. esimene grant anti siis kokku taotlejatele viieteistkümnest liikmesriigist. mis puudutab võimekuse edasiarendamist, siis te teate, et me töötasime välja raamistiku äh, programmideks äh, tööstus, äh, kaitsetööstus Äh, programmi raamistikus ja see on siis aastateks kaks tuhat üheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend, seda määrust äh, vaadatakse praegu läbi nii parlamendis kui ka nõukogus. ma olen täiesti veendunud, et äh, juba käimasolevatel kolmepoolsetel läbirääkimistel leitakse lahendused kõikidele nendele probleemidele, mis vajavad lahendamist ja siis ka koostööks just Euroopa Liidust väljastpoolt äh, osapooltega ja samamoodi tuleb siin VKE-dele keskenduda. tean, et äh, parlamendi ja nõukogu vahel on tüliõunaks programmi rahastamine, sellepärast et arvamused on siin väga erinevad äh, siin parlament on ütlenud sada prot-, sajaprotsendile määr, nõukogu ütleb, et täielik kaasamine, väga tähtis on siin, et ka kompromissile jõutakse, et parlament oleks valmis seda tegema härra esimees, mõned sõnad ka siis mitmeaastase finantsraamistiku kohta, mis hakkab kehtima pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. ma tean, et see komisjon valmistab juba ette tulevasi arutelusid järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta. komisjonis on terve rida võtmetähtsusega küsimusi veel tegemata. on väga tähtis, et tulevane mitmeaastane finantsraamistik peegeldaks meie poliitilisi privileeg- eh,, poliitilisi prioriteete ja on täiesti selge, et praegusel hetkel ma ei saa üksikasjadest rääkida, aga on teatud asjad, mis on üldised ja selged. esiteks on täiesti selge, et Euroopa peab jätkama investeerimist nendesse valdkondadesse, kus lisandväärtus on kõige suurem, nagu teadustöö, innovatsioon ja tehnoloogilised äh, edusammud. Need peaksid olema meie prioriteetideks ka tulevastes eelarvetes. teiseks, aga me ei saa ignoreerida äh, seda, et eelarveid tuleb kärpida, eriti pärast Ühendkuningriigi lahkumist. me peame seega rohkem ära tegema vähema rahaga ja peame siin üha rohkem kasutama Euroopa Liidu eelarve võimendusvahendeid ja sellepärast tuleb siin edasi arendada Euroopa fondide kontseptsiooni. EFSist saadud kogemus ja EFSi edu erakapitali kaasamisel on see, millele peame panustama uue mitmeaastase finantsraamistiku väljatööstamisel. kuid suureks vaheks on see, et seda ei tehta nüüd äh, ajutiselt töö käigus, et me lihtsalt äh, kärbime eelarvet ja jagame vahendid ümber, vaid seda kõike tuleb teha struktureeritumalt. Euroopa suurte eesmärkidega poliitikate rakendamine, ükskõik, kas räägime siin energiast, äh, plastist või ka millest, seda ei ole võimalik teha ainult erasektoril vabandust, avalikul sektoril. just sellepärast oleme me välja töötamas keskselt hallatud finantsmeetmeid ja ka EFSI saame kaasata siis sellesse mitmetasandilisse rahastamismeetmesse. me tahame kasutada ära sünergiaefekte finantshalduse puhul. ehk eh, siis eh, tahame suurendada olukordi, kus me saame rahastada rohkem vähemate vahenditega. sellega suurendame ka rahastamisvõimalusi ja ettepanekud, mis põhinevad ainult avaliku sektori rahastusel, nendest ei piisa. me peame vaatama üle ka reeglid, mis puudutavad erinevaid programme. praegune olukord ei ole optimaalne, meil on terve rida rahastusvahendeid, mis teenivad ühte eesmärki. näiteks seitse erinevat meedet, mis tegelevad VKE-dega. üks meede ühest meetmest võiks olla piisav, see võib ka tegelikult Euroopa investeerimistoetust paremini välja tuua. väga tähtis on samal ajal ka öelda, mida me ei taha teha, ka siin kojas. see ei ole siin mingi lõks see ei kavatse ära võtta siin pädevusi ei komisjoni peadirektoraatoritelt ega ka äh, parlamendi erinevalt teenistustelt. otse vastupidi, me jätkame rahastamist lihtsalt äh, eelarve sätete ja haldamist äh, koondatakse selleks, et kokku hoida. siin ei looda konkurentsi erinevate meetmete vahel. erinevad meetmed peavad üksteist täiendama. Euroopa Liidu rahastust äh, saaks kasutada ainult seal, kus on suur rahastamislünki, kus me ei saa eeldada, et raha tuleb erasektorist. ja suurema äh, võimendusmeetme kasutamine on see, millega me tahame siis äh, tõuke investeerimisfondide vahendeid koondada ja seda jagatud haldamise kaudu. ei ole mitte mingit riski, et äh, riiklikult tuleb hakata rohkem maksta ühte investeerimisfondi ja sellepärast on meil vaja ka ühiseid reegleid me, see ei tee tegelikult ka lahendusi komplekssemaks, me soovime äh, lihtsustada seda äh,, kuidas programme käima lükata, mitte vastupidi lugupeetud parlamendiliikmed, tahtsin rääkida ka kaubandusest, aga tahan, et jääks aega ka aruteluks, sellepärast lihtsalt ütlen, kui keegi pole veel kuulnud, et äh, eelmisel laupäeval õnnestus meil kokku leppida Mehhikoga, nii et meil on nüüd kaasaegne kaubanduskokkulepe nii Mehhiko kui ka Kanadaga. ja see ei ole mitte mingi juhus, et ma seda kahte riiki nüüd koos nimetan, nii et me võime rahul olla, tegemist on väga tähtsa meetmega meie tööstusettevõtete ja kodanike ja meie ajude jaoks, selleks et nad saaksid rohkem oma teadmisi ja tooteid jagada. suur tänu, härra Katainen. küsimus on ju meie kaubandusväljavaadetes Põhja-Ameerikaga, võib-olla täpselt asjad ei ole nii, nagu me mõned aastad tagasi mõtlesime, kuid üldiselt on teema ikkagi sama. ja nüüd meie komisjoni kõnelejad fraktsioonide nimel kõigepealt. esimesena Rahvapartei nimel. härra Eeler, suur tänu, esimees. minu küsimus on üsna praktiline. Te rääkisite tööstuspoliitika strateegiast, härra Katainen rääkisite innovatsiooni tähtsusest, aga kui me vaatame arve, siis äh, mis kasvab kõige kiiremini, on loometööstus. Äh, volinik Jankovska ja tema kaasatus, arvestades, et kaksteist koma üheksa on kasv tänavu ja kümme aastat on see kasv juba toimunud Äh, milline on teie positsioon, kui tuleb parlamendi ettepanek loovtööstuse osas? minu teine küsimus. aastal kaks tuhat kakskümmend, strateegia aastaks kaks tuhat kakskümmend lõpeb, nõukogu ja komisjon olid otsustanud innovatsioonile kuulutada kolm protsenti SKT-st, käesoleva aasta arvud on üks koma üheksa kuni kaks protsenti, see on alla kahe protsendi ja teoreetiline arv äh, liikmesriikidelt Euroopa Liidu eelarvest, kuid Euroopa Liidu osa kolm protsenti, sada üheksakümmend viis miljardit eurot. kuna parlament soovib sada kakskümmend miljardit, mis äh, ei ole isegi äh, meie ühisambitsiooni tase, siis kuuleme nüüd, et ambitsioonikust on alandatud. Oettinger läks edasi ja nüüd äh, nihkume kõrvale ja mida siis, millised on teie ootused siinkohal ja minu viimane küsimus finantsinstrumentide osas. raamprogrammis Innofin oli olnud kõige paindlikum finantsinstrumentidest, see on suunatud teadus- ja arendustegevusele, äh, VKE-dele või väiksematele üksustele ja, ja reeglid on samuti kõige paindlikumad eeskirjade seas äh, võib-olla võiksime nüüd öelda, et kuna parlamendil ei olnud selle kohta palju öelda või võiks ka öelda, et komisjonil pole midagi palju öelda, aga igal juhul see on väga paindlik ja nüüd see, kuidas see sobitub laiemasse konteksti, kas meil on nüüd ühtsed eeskirjad kõigile või me säilitame paindlikkuse väiksemate instrumentide jaoks nagu Innofin laiemas uues raamistikus. ma arvan, et seda oleks tarvis meil paremini täpsemalt mõista suur tänu. järgmisena sotsiaaldemokraatide nimel proua Kabason Ruiz. Gracias, señor comisario. aitäh, härra volinik. ja minu südamlik õnnesoov seoses Mehhikoga sõlmitud kaubanduskokkuleppega, see oli tõesti väga oluline ja see on tõepoolest Euroopa Liidu jaoks väga oluline. mul on konkreetne küsimus tuginedes sertifikaadile, mis annab õiguse toota geneerilisi ravimeid. tuhande üheksasaja üheksakümne kolmandast aastast. tegemist on uurimusega, äh, mille viis läbi Euroopa Liit ise see puudutab nende ravimite ladustamist Euroopa Liidu territooriumil, sest kõiki neid ei toodeta mitte Euroopa Liidus samaaegselt. on asi ka selles, et nende geneeriline tase on madalama tasemega. asi ei ole mitte siin intellektuaalomandi kaitses, vaid tööstuspoliitikas ja selles, kuidas see on korraldatud asi ei tähenda mitte ravimite sissevedu mida me nagu sooviksime siin komisjoni üles kutsuda, ei, me soovime, et komisjon rakendaks adekvaatseid meetmeid eh, selleks, et oleks võimalik kontrollida, et geneerilised ravimeid ei toodaks turule, kui patendi kehtivusaeg on möödas. aastal kaks tuhat kaheksa hoiti eh, seetõttu kokku olulisel määral rahalisi vahendeid, nimelt viisteist miljardit eurot. geneerilisi ravimeid on siiani ikkagi äh, turul väga palju ja kui me õigel ajal ei asu neid järeltootma või taastootma, siis tähendab see Euroopa Liidu jaoks väga suuri äh, finantskulutusi. palun, et pöörake sellele tähelepanu sest et siis avaneb Euroopa tööstusel võimalus geneerilisi ravimeid toetama ja me ei eh, longi siin Hiina või India sabas. suur aitäh! ECR-i nimel härra Dušanovski, palun. tänan väga. härra esimees, mul on ainult üks küsimus härra asepresidendile nagu oma sõnavõtus äh, rääkisite kolmest peamisest tendentsist, olen teiega nõus. ja te mainisite Euroopa konkurentsivõimet. mina tahaksin teada, kas äh, haldusliku lahenduse ots-, otsimisel, halduspiirangute seadmisel, kas me niimoodi just ei halvesta oma konkurentsivõimet, sest me äh, siis me teeme äh, statistilist kontrolli, me ja pean silmas energialiitu. esialgne idee oli igati huvipakkuv ja väga inspireeriv. aga nüüd oleme hakanud jõudma olukorda, kus hakkame piirama tehnoloogia neutraalsust, kus äh, meil on statistilised hinnangud äh, kuni aastani kaks tuhat viiskümmend, see tähendab väga pikkadeks perioodideks, selle asemel, et liikuda selles suunas, mida teie toetasite, innovatsioon, uus tehnoloogia, teadusuuringud, üritame nüüd aga statistilisi andmeid taga ajada ja jätame juba ennetavalt välja teatud tehnoloogilised lahendused, mis võiksid tegelikult suurendada Euroopa konkurentsivõimet. suur tänu! Alde nimel härra Telitška. tänan, härra esimees, härra asepresident, tere tulemast, mul ei ole küsimusi ühel lihtsal põhjusel, pean minema teisele koosolekule, ei oleks viisakas mitte teie vastust ära oodata, aga kui lubate, mõned kommentaarid siiski. ringmajandus Äh, väga hästi esitatud, mäletan seda päeva veel, mil tutvustasite täiskogul seda paketti ja ma arvan, et äh, ja tõesti tundus, et kordki on komisjon õige lahendusega välja tulnud, olen ise olnud äh, raportööriks mitmel korral ITRES ja ma arvan, et alus on väga tugev, kuid küsimus on selles, kuidas muuta mõtlemist. ühiselt peaksime mõtlema kuidas ähm, ringmajandus panna toimima liikmesriikides, sest mõtlemine muutub väga aeglaselt ja ainult mõnedes liikmesriikides. ja EFSi tulevikust rääkides, võib-olla ei peaks me ainult rääkima protsentidest, kui palju suunatakse ringmajandusele, ma arvan, ka et kommunikatsioonitegevuse suhtes, väljakutsetest rääkides, mul on hea meel, et te tahate mõtelda poliitika prioriteetide üle, võib-olla nüüd ongi meil võimalus ka kommunikatsioonitööks. nüüd MFF, ähm, millest rääkisite ja prioriteedid, mis on sellega seotud. minu jaoks üks oluline element on tingimuslikkus. millal iganes võimalik, peaksime kasutama tingimuslikkust, et me liiguksime täpselt nende eesmärkide suunas, mille, mida näha tahame, tingimuslik positiivne või negatiivne, mis iganes, see peaks toimima. ja üks on, millele ma eriti mõtlen, on terve rida liikmesriike, kes peavad reformid ja restruktureerimise läbi viima. Teie ei maininud seda teemat, aga mina näen seda, see on võti ja tingimuslikkus siinkohal on paljude allikate osas ka vahend, mida võiks kasutada. ja veel mõned märkused lõpetuseks. halduskoormus. oleme näinud edusamme, oleme näinud äh, kultuurilist muutust ka komisjonis ja ka parlamendis veel, aga olen siiski optimist. tun-, tunnistagem aga, et halduskoormus kasvab endiselt, me ei ole seda kahandanud pole seda isegi veel stabiliseerinud, nii et uurigem, kuidas äh, kasutusele võtta vahendeid, tänu millele suudame selle kuidagi stabiliseerida. vaatamata komisjoni jõupingutustele selle ikkagi kasvab ja see on ohtlik. kaitseküsimused. ja toetan. ma tean, et see ei ole lihtne, ühine kaitsepoliitika ja samas me ei tea, kuidas äh, see laiem kompleks kujuneb. Teie mainisite avalikke hankeid, kindlasti see peaks olema prioriteet, mille kallal töötada, teadusuuringud on minu arust number kaks. tööstus kui selline, ma ei, ei näe nii palju tema rolli, aga transport, digitaalvaldkond, energia, kogu infrastruktuuri teema, sellele võiks tõesti keskenduda äh, komisjonis Äh, ajapuudusel lõpetan siinkohal. aga kindlasti nende prioriteetide kallal hea meelega jätkame koostööd teiega. suur tänu, proua Lopez Bermejo kuue nimel. suur tänu, esimees ja suur tänu, härra Katainen tulemast. rääkisite äh, suurematest äh, trendidest ja väljakutsetest ühte väga olulist asja te aga ei maininud. see on kodanike kaasamine tulevikku, mida te meile siin kirjeldasite. me ei ole saanud vanadest lõhedest üle ja me ei, ei tegele ka uute lõhedega kuigi hästi, mis on esile kerkinud, nagu näiteks uus digimudel või uus tööstusmudel. nii et lihtne küsimus, millist ühiskonda me tahame, millises tahame elada, ülemaailmne konkurentsivõime ei saa olla vabanduseks, miks äh, õiguse, õiguste olukord harveneb ja see ometi Euroopas toimub ja on toimunud juba aastaid. kuidas kavatseme üles ehitada tulevase Euroopa? me ei saa ainult rääkida tööstuse arengust keskustest, samas kus ääremaad kannatavad, näiteks EFSI vahendite puhul näeme seda, kesksete piirkonda vajadused kaetakse, kuid äärepoolsemad piirkonnad äh, seda ei näe. see ei lange kokku meie suuremate ambitsioonidega Euroopa Liidus. erarahastamine on loterii, meie peaksime aga hindama seda, kas kohustused täidetakse ettevõtete kohustused. me peame teadma, milline on vastutus, milline on täitmise määr, kas kohustused erasektorilt äh, täidetakse. ja lõpetuseks kas täna öeldu on vastuseks noortele, kui nad tunnevad, et nad on tõrjutud sotsiaalses ja töövaldkonnas? suur tänu! teie sõnadest. ja nüüd ülejäänud kõnelejad. esimene nimekirjas on proua Krustet. tänan väga ja tänan komisjoni asepresidenti tulemast rääkima nii olulistest asjadest, milleks on meie ühiskonna areng. Ähm, me oleme tõesti suuri vapustusi üle elamas, ma olen täiesti nõus teiega mis puudutas ringmajandust, tehisintellekti, tõepoolest on aeg asuda sellega tegelema, teised mandrid liiguvad väga kiiresti edasi ja seepärast on äh, tähtis vajalik raamistik paika panna ja samuti äh, anda teatud kindlustunne meie kodanikele, mõnikord nad on üsna mures nende arengute ja vapustuste üle. minu arvates on te võib see tekitada entusiasmi, kuid samas võime ka mõista, et kodanikud on mures. ja seepärast ähm, tulebki järele mõelda ühiskonna üle, tuleb mõelda tehisintellekti arengu üle. loomulikult tahaksin väljendada soetust kosmosepoliitika ja kaitsepoliitika vallas. ma äh, panin tähele et kaitsefondi eelarves, et soovite, et parlament te siin teeks jõupingutuse, aga mina sooviksin ka, et nõukogu teeks äh, omapoolse jõupingutuse, meid on siin kaks läbirääkimiste protsessis. Euroopa Parlament on igati solidaarne ja, ja ühtne kaitsefondi küsimuses eelarve osas. seisukohad on küll täiesti vastanduvad, igaüks peab oma osa täitma, aga mitte parlament üksi, ka nõukogu peab oma osa täitma ning samuti peab nõukogu tegema jõupingutusi selleks, et äh, äh, mis puudutab parlamendi poolseid garantiiseid valikukriteeriumide osas, aga võib-olla on meil võimalus sellest ka veel kunagi hiljem rääkida. Äh, jah, paljud soovid on meil ühised, aga mul on küsimus töörühm, mida juhib Pascal Lamy, tegi ettepanekust kahekordistada vahendid tulevasele raamprogrammile. digivolinik ütles meile, et tuleks kahekordistada digieelarvet ja teie ütlete, et tuleb, tuleb saavutada paremaid tulemusi vähemate vahenditega. mina siiski arvan, et peaks mingil hetkel julgema asjadest avalikult rääkida. peame küsima nõukogult, kas Eh, me tahame eh, kaasaegsena minna sellesse sajandisse või nõukogu eelistab, et me jääksime maha kõikides valdkondades ja vähe, vähehaaval Euroopa mandri mõju siis hakkaks kahanema. Ehm, mida tahab, millist eh, ambitsioonide taset tahate kaitsta liikmesriikide ees ja kuidas hindate Pascal Lamy töörühma tööd? suur tänu proua Katrin Vanbrand. suur tänu ja suur tänu volinikule sõnavõtu eest. kolm küsimust üritan lühidalt esitada. kõigepealt tänan teid äh, toetusest ringmajanduse teemale. ma arvan, et meie komisjonis on kõik nõus sellega, et see on otsustava tähtsusega osa meie tulevasest majandusest. eelmisel nädalal, jah, eelmisel nädalal Strasbourgis äh, võtsime vastu lõpp-paketi et me ei tohiks teha viga ja arvata, et see on nüüd kogu pakett. sealt on mõned asjad puudu ja, ja peamiselt on puudu uus ökodisaini lähenemine. mineviku lähenemine äh, tugines energiatõhususel, nüüd peaksime minema ring, ringmõtlemise juurde. millal komisjon teeb ettepaneku selles osas? see oleks heaks lõpetuseks kogu paketile. Edene EFSI, väga oluline teema käesoleval ametiajal. mei-, minu fraktsiooni jaoks, nagu teate, oli ja on see endiselt väga tähtis, tagamaks, et EFSI peamine fookus on jätkusuutliku arengu eesmärkidel. kui me räägime tulevikutööstusest, siis mõnikord on vaja väikest tõuget selle tuleviku suunas. ja mõnikord võtame kogu EFSI investeeringute raha ja jagame, üks osa läheb jätkusuutlikule arengule, teine klassikalisele tööstusele, aga peaksime tegelikult neid kombineerima, tagama, et meie arusaam tavatööstusest, mis on ka vajalik, et see oleks seotud jätkusuutliku agendaga tahaksin kuulda siin teie mõtteid selle kohta, kuidas tulevikus, kuule, tulevikule mõelda selles kontekstis. ja lõpetuseks võib-olla poliitilisem, rääkisite MFF-ist üsna üldsõnaliselt, mis on ka arusaadav, otsused tuleb veel langetada, loomulikult fookus peab, fookus, selles peaks olema peamiselt innovatsioon, aga ka sotsiaalsed teemad, ühtekuuluvusvahendid ja nii edasi kui te nüüd ütlete, peame rohkem ära tegema vähemate vahenditega, ma arvan, tegemist on loosungiga, kõlab hästi, aga väga raske on ju see, kõik otsivad ju, vaatavad teie poole lahenduse leidmiseks. me kõik teame, et äh, lahendused peituvad omavahendites. ja parlament kin-, toetab teid kindlasti sellel teel ja ma tõesti loodan, et komisjon tuleb äh, ja esitab ettepaneku tagamaks äh, et ka nõu-, nõukogu mõistaks, milli-, et see peaks olema mõtlemine. suur tänu. järgmine kõneleja on proua Angelika Niibler. aitäh, härra juhataja, lugupeetud äh, härra Euroopa Komisjoni asepresident, tänan tänase vestluse eest äh, alustasite sellest, et rääkida eh, suurtest trendidest eh, majanduse ja tööstuse arengus, aga ka sellest, eh, milline on komisjoni strateegia, et olemasolevate vahenditega toime tulla. kui te hindaksite, milline on liikmesriikide ja komisjoni lähenemine nõndanimetatud megatrendide suhtes, kas me oleme piisavalt kaasajastatud oma arusaamades või on midagi, mida tuleks veel ära teha? ja kui komisjoni tööaeg lõpeb, siis me astume taas kord äh, silmitsi oma valijaskonnaga. milline on teie hinnang komisjoni tehtud tööle ja kas te võiksite ad hoc vastata, mis on tegelikult need esimesed kolm äh, prioriteetse tähtsusega asja või sõnumit, mida me võiksime edastada oma valijatele. aitäh! tänan väga! ja härra Eduard Marta, teil on sõna. tänan, esimees, tänan, härra volinik, siinpool ma olen, vasakul poolel tänan, et tutvustasite oma nägemust Euroopa tööstuse tulevikust. me kõik käisime Strasbourgis, ma ei tea, kas teie käisite, härra Juncker ütles seal midagi väga huvitavat, üllatavat, aga huvitavat, ütles, et ta ei taha Euroopat, kes ennast pakub. Macron ütles, et tahab suveräänset Euroopat, mis kaitseb kodanikke, sest me peame kuulama viha mida me näeme väljas mässamas ja, ja on üks viha, mida keegi ei kuule ja komisjon veel teistest vähem, nimelt räägin ma meie sisemistest konkurentsireeglitest, räägin tabust või isegi päris patust teie jaoks, sest see on peaaegu usulise tähendusega. see pädev geograafilise turu defineerimine. me teame, et Euroopas, kui ettevõttel on kolmkümmend protsenti turuosa, siis tal on domineeriv positsioon ja komisjon sunnib teda oma tegevuskohti müüma, ArcelorMittali juhtum. ja kui te ütlete, me kaitseme tööstust, nüüd me pakume lihtsalt oma kõige olulisemad tööstused äh, müügiks maailma konkurentsile, venelastele, hiinlastele, indialastele riigid, kes mitte mingil juhul ei pea kinni meie kriteeriumidest keskkonna, sotsiaalvaldkonnas, siis konkurentsireeglitest ja nii edasi. samal ajal Hiina raudteeturul, alumiiniumiturul, tal on üle viiekümne protsendi maailma turu osa, viiskümmend kuni kuuskümmend protsenti. minu küsimus on lihtne, volinik kuidas, millal ometi mõistame, et konkurents ja maailm on nüüd tänapäeval ülemaailmsed ja millal julgete öelda, et peame muutma oma lepinguid? tore on, eh, et eh, me tahame luua uusi töökohti, kuid ärgem hävitagem neid, mis on olemas ja mis mind kõige rohkem ärritab, on see, et te üritate meile öelda, et me peame välja mõtlema uusi vahendeid, samas uuendamata olemasolevaid, mis ei ole enam kohased. Te teate väga hästi, et import tuleb väljastpoolt Euroopat me pakume müügiks oma tööstuse. olge julged, olge innovaatilised ja nõustuge lõpuks muutma lepinguid ja konkurentsireegleid läbi vaatama. tänan. Well, um, well, important... mainisite väga olulist teemat siinkohal ja, ja ma liikmesriikide seisukoht, äh, kuidas nende asjadega tegeleda. energia valdkonnas meil olid siseriiklikud tšempionid, see probleem on meile tuttav. ja meil ja outbound'iga oli üks viis, kuidas seda probleemi lahendada. aga järgmine kõneleja, proua Viiring. Thank you, chair. Dear vice president Katainen. I would like to. suur tänu äh,. äh härra Katainen tänan teid tulemast, üks küsimus ainult. ITRE komisjonis valmistume järgmiseks raamprogrammiks. liberaalina usun investeeringutesse, teadusuuringutesse, innovatsiooni. Nende abil tagame majanduskasvu ja konkurentsivõime pikemas perspektiivis. tahan veel kord rõhutada ja tahan äh, üheksandas raamprogrammis näha olulisi finantsvahendeid, nagu kolleeg ka ütles. kuidas Euroopa komisjon äh, näeb eelarve suunamist teadusuuringutesse pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, tänan. suur tänu. härra Kohlitšik. tänan väga. mina siin olen vasaktiival. härra volinik, mõned küsimused, siin ma olen, jah mul on mõned küsimused. Euroopa Liidu konkurentsivõime. mõistkem, et terves reas sektorites, kolleeg ka ütles just seda, mainis kolme riiki, Ameerika Ühendriikides on tüüpiline ebaaus konkurents, tarbimise ebaaus konkurents Bangladesh, Pakistan, Aasia Kagu-Aasia. see kõik on tavaline, kuidas saame olla konkurentsivõimelised sellises keskkonnas, toon ühe näite. kui Tšehhi Vabariigis, mis ei ole Euroopa Liidus kõige kallimaid riike, kui tahate ehitada mootorratast, väikest mootorratast, nagu näiteks sellised, mida me impordime Hiinast, siis ainult varuosad maksavad juba kolm korda rohkem kui valmis mootorratas, mille osate, ostate Hiinast, kuidas kavats-, kuidas oleks võimalik üldse kaitsta tööstussektoreid sellises olukorras? teiseks, halduskoormus kasvab, kuidas takistada eriti teadusuuringute ja tööstustehnoloogia vallas, kuidas takistada seda, et, et direktiivid äh, ei läheks liiga kaugele. jah, te, teil on kava lihtsustada direktiive selleks, et, äh, et VKE-del, väikestel ettevõtjatel oleks lihtsam, kui me tahame julgustada nende tegevust. ja kolmandaks, kui Hiina karmistab oma tingimusi Äh, plastikujäätmete impordi osas ja sellega kaasnevad, kaasneksid Euroopas äh, suured probleemid. kas meil on mingi programm selleks, et julgustada töötlemist, mitte ainult äh, mm, plastikujäätmete, erinevate pudelite sorteerimisel, aga ka teist sorti plastiku sorteerimisel. kui mõne aasta pärast pea, ei saa me enam Äh, kasutada äh, äh, prügilaid ja kui teatud jäätmed ei saa enam põletada, siis kust leida lahendus? ja ma ei räägi siin mit-, autokumm, kasutatud autokummidest ja taolistest toodetest. selles sektoris oleme sõltuvad kolmandat, kolmandatest riikidest. kas on meil mingisugune ettekujutus, kuidas tulevikus toimida? suur tänu! kolleeg. ja nüüd aeg vastusteks ja märkusteks. suur tänu, härra Eeler. tõstatas väga olulise ja, ja põneva teema, loovtööstus. Te teate juba, millised vahendid neil juba on olemas selleks, et toetada loovtööstust, loovema-, loomemajandust, Koosme näiteks, Innofin, aga intellektuaalse omandi õiguste kaitse siseturul ja kõik see. mul oli võimalus arutada Itaalia loomemajanduse esindajatega kaks nädalat tagasi. ja väga huvitav oli see, mida nad ütlesid. Nad rääg-, nad, intellektuaalomandi õigused olid üks oluline teema, kus nad öö, äh, ootavad Euroopa Liidu meetmeid, teine ringmajandus saab olema oluline trend ka loomemajanduses, paljudes äh, loomemajanduse valdkondades ja nemad ütlesid mulle, et nad tahavad osaleda ringmajanduses, poliitikaprotsessides Euroopa Liidus, sest nad tahavad aidata meil poliitikaid välja kujundada, nii et see ka toetaks loomemajandust. paljud Äh, nendest suurtest trendidest või horisontaalsetest poliitikavahenditest, millele me hetkel keskendume, puudutavad tervet rida tööstusi, loometööstust, energia, ehitussektor ja nii edasi. ja sellega jõuangi ma ökodisaini teema juurde. see on üks vahendeid, mis võib just loomemajanduse loomingulisust toetada. mida jätkusuutlikumad on meie tooted, seda kõrgemal kohal on nad ka väärtusahelas ülemaailmsel turul. ja kui me suurendame ökodisaini direktiivi rakendusala, ma ei oska teile küll kuupäeva öelda, mille ettepanek tuleb, kuid uurime võimalusi laiendada rakendusala niipea, kui õigusakt on vastu võetud, siis tekib globaalne standard. kõik tooted, mis tulevad Euroopa turule, peavad täitma meie kriteeriume, nagu praeguse ökotooni direktiivi puhul. see ühtlustab võimalikult kõrgel tasandil kvaliteedi ülemaailmsel tasandil. ja mida veel võiks teha? oleme avatud headele mõtetele Teie olete spetsialistid selles vallas ja tööstusprototüübid on Euroopas vajalikud. see annab suurt lisandväärtust, ehk siis sellega me finantseerime oma ühiskonna tegevust. tahtsin öelda põhiliselt seda, et oleme avatud uutele ideedele, aga kaks peamist teemat ilmselt on intellektuaalse omandi õigused ja ringmajandus, mis on väga tähtsad mõlema puhul. nüüd MFF, eriti üheksas raamprogramm, mõistate ilmselt, et äh, mul ei ole kogu seda teavet, mida tahaksite minult kuulda. ja oma ettepaneku esitame teisel mail. kuid on mitmed sektorid, mis jäävad rahast ilma võrreldes praeguse MFF-iga, kuid mõned valdkonnad, mis tõenäoliselt saavad rohkem, pole ka saladus, et Horisont kaks tuhat kakskümmend järeltulija ilmselt saab rohkem ressursse, mitte tingimata nii palju, kui me tahaksime näha, ja Erasmus pluss samuti. nii et paljud saavad olema pettunud, sest äh, raha saadakse vähem või ei saada nii palju juurde, kui oleks loodetud, kuid see on Brexitiga kaasnev reaalsus, mis on teine tõsiasi, mida peame arvestama, sest äh, paljud liikmesriigid on jõuliselt selle vastu, et suurendataks äh, Euroopa Liidus SKT põhist osa, sest nemad leiavad, et Euroopa Liidu eelarvest tuleks teha. Neil ei ole sama arusaam selle, mida tuleks teha Euroopa Liidu eelarvest, mida tuleks teha liikmesriigi eelarvest. Investiu fondil peaks olema neli osa, üks oleks VKE-de aken, teine oleks jätkusuutlikud investeeringud, sotsiaalvaldkond ja neljas. kõik kõikidel investeeringuakendel oleks oma äh, juhtimine, mis suunaks rahastamist nendesse poliitikavaldkondadesse, mida parlament ja kõik peadirektorid peavad prioriteetseteks. kui meil oleks ka ühtne määrus, peaksime arvestama siiski, et on keerukad finantsinstrumendid hetkel ja, ja lihtsad instrumendid, näiteks Innofin on lihtsalt kasutatav ja väga-väga paindlik nii et peaksime jäljendama pare-, parimaid eeskujusid öö, äh, oma määr-, ettepanekus eeskirjade osas. teha rohkem vähemate vahenditega, ma olen nõus, et see on selline avaldus ja laialt levinud äh, mõtteviis. aga EFSI on hea näide selle kohta, kuidas rohkem saab ära teha vähemate vahenditega. vaadates ümber suunatud rahasummasid erinevatest eelarveridadest EFSile ja kui me võrdleme seda rahasummat sellega, mida EFSI on võimaldanud, sii-, siis me näeme, et tõesti on võimalik rohkem ära teha vähemate vahenditega. sama paneb liikuma ka InvestEU fondi tahame erakapitali kasutada nii palju kui võimalik, kui see võimalik ei ole. sii-, täiend-, nüüd täiendav äh, patendikaitsevabastus. ettepanek tuleb kuu lõpul ja meie eesmärgiks on suurendada võrdsete tingimuste tekitamist Äh, geneeriliste ravimite ja, ja, ja nende tootjate vahel, kes asuvad kolmandates riikides. me ei taha üldist soodusrežiimi kui sellist puutuda, sest patendid on olulised innovatsiooni jaoks Euroopas, aga tänane probleem seisneb selles, et kui kaitseperiood lõpeb, Euroopa ettevõtted ei saa hakata müüma otsekohe kolmast, kolmandatele riikidele, kuid Euroopa ettevõtted, kes tegutsevad kolmandates riikides, saavad seda teha. me ei taha muuta SPG pikkust või kestivust, see on väga oluline meie innovatsiooni jaoks, aga me tahame võrdsed tingimused tagada nendele ettevõtetele, kes tegutsevad Euroopa Liidus ja nendele, kes tegutsevad kolmandates riikides pärast seda, kui kaitseaeg on lõppenud, et oleks võimalik tooteid eksportida. erand puudutab ainult ekspordivõimalusi. nii et me tahame, et sellel oleks positiivne mõju meie liikmesriikidele ja tööstusele. By the way, did you know that uh, kas te muuseas teadsite, et EFSI on väga hästi toiminud, eriti nendes valdkondades, kus turutõrked on eriti suur probleem, näiteks rahastamine suhtes SKT-ga viis suurimat EFSI kasutajat on Kreeka, Eesti, Bulgaaria kolmandana, Portugal neljandana, Hispaania viiendana. annab rahastamist seega valdkondadele, kus turud ei toimi piisavalt hästi finantseerijana. uus EFSI peaks keskenduma rohkem kui esimene EFSI jätkusuutlikutele investeeringutele. nelikümmend protsenti rahastamisest peaks olema suunatud Pariisi kokkuleppe täitmisele. energiatõhusus, taastuvenergia, ringmajandus, kõik käib sinna alla. samuti toetab see meie teisi poliitilisi eesmärke Then um, what are edasi, mis peaks olema selle komisjoni pärandiks või mida järgmine komisjoni kolleegium tööstusliku arengu osas peaks tegema? mainin siin kolm asja, ringmajandus, juba mainisin seda ka, ma tõesti usun sajaprotsendiliselt ringmajandusse, see on meie konkurentsieeliseks, kui meil tõesti õnnestub siis äh, Eh, seda kasutada. teiseks, tehisintellekt, kui me seda kasutame nii, et me toetame majanduskasvu ja toetame tootlikkust, aga tootlikkus ei ole mitte ainult tähtis, vaid ka majanduskasv ja kolmandaks tuleb ühiskonna ja ühiskonnaliikmete vastupanuvõimet suurendada seda öeldes mõtlen selle peale, et keskendume just hariduse paremale kvaliteedile. peame hoolitsema selle eest, et äh, kodanikud kohaneksid, saaksid hakkama uute probleemidega, see ei puuduta mitte ainult tööstusettevõtete konkurentsivõimet, ka meie ühiskonna vastupanuvõimet ja üksikliikmete vastupanuvõimet, sest kui nemad seda ei ole, siis ka majandus ei saa olla konkurentsivõime. nii et tõesti, siin hariduse kvaliteet mängib väga tähtsat rolli. edasi, konkurentsivõime poliitika, väga tähtis ma ei ole selle ala ekspert, olen kuulnud sarnaseid vaateid väga paljudelt, nagu te ka juba mainisite. ja ma ei tea, kas te olete volinik Vestageriga sellest küsimusest rääkinud, aga ma tõesti kutsun teid üles temaga sellest rääkima, sest tema oskab anda palju paremaid vastuseid kui mina. saan aru, et tegemist on tähtsa turuga vabandage, volinik, vabandage, et ma teid kas-, katkestan, tõesti vabandan, aga niimoodi te küll vastata ei saa. Te olete komisjoni asepresident ja te olete üks nendest, kes on iga kord vastu reeglite muutmisele. kui me räägime krööpilise turu äh, muut-, teemast, see on arusaamatu täiesti no.. aitäh, kolleeg. ma ei tea, miks te ütlete, et mina olen alati turgude ülevaatamise vastu. ma pole mitte kunagi midagi sellist öelnud, tõesti. ma ei mäleta, mis kontekstis ma oleks midagi sellist öelnud. ja tegelikult esimees räägib mikrofonita. Te teate, et meil on siin äh, konkurentsivõime peadirektoraadi ja ülejäänud komisjoni vahel selline tulemüür, et me tõesti ei osale mitte ühelgi tasandil vastava turu hinnangutes aga ma olen kuulnud sarnaseid kaebusi ka mujalt, sest turud muutuvad ja praegu, see, mis on praegu tähtis, ei pruugi olla tähtis homme, just sellepärast ma ütlengi, et rääkige volinik Vestageriga sellest, sest tema on palju kompetentsem selles küsimuses ja see arutelu peab lihtsalt jätkuma. see on minu seisukoht. nüüd äh, konkurentsivõime erinevates valdkondades on tõesti väga tähtis küsimus. liikmesriigid peavad arvestama konkurentsivõime kuludega, kuid on täiesti selge, et Euroopast ei saa kunagi kõige odavamate toodete mandrit ja odava tootmise mandrit. me saame kaitsta oma kodanikke odavamate toodete eest kui Euroopas aga tooted on kõrgema hinnaga, siis me ei saa ära keelata importi mujalt kuid innovatsioon ja lisandväärtus hakkavad siin väga tähtsat äh, rolli mängima. näiteks eile just kuulsin, et sadamates kasutatavate kraanate puhul on üks Euroopa ettevõtja ja Hiina ettevõtja, mis neid pakuvad ja Euroopa sadam otsustas ähm, Euroopa kraanade kasuks, sellepärast et need olid paremad, seal kasutasid nutikamat tarkvara kuigi olid kakskümmend viis protsenti kallimad. aga tegemist oli siis kraanadega, mis on intelligentsed ja suudavad probleeme ette näha, nii et tegelikult see on suurepärane näide selle kohta, kuidas hind ei ole ainus, mis mängib ostuotsuste puhul rolli ettevõtete jaoks. nüüd plasti küsimused lõpetuseks. mõned nädalad tagasi töötasime välja plastistrateegia, mille eesmärgiks on äh, plastijäätmete ja, äh, plastijäätmete jaoks ühisturgu äh, sisse viia, plasti kvaliteeti parandada praegusel hetkel. ümbertöötlemine ei ole võimalik, sellepärast et plasti kvaliteet on tihti kõikuv nii et tõesti soovitan teile, lugege läbi meie plastistrateegia, see on tulevikku vaatav, sai väga head tagasisidet mitte ainult Euroopa Parlamendilt, vaid ka tööstusettevõtetelt. nii et meie eesmärgiks on luua hästi toimiv ring majandusel põhinev plastiturg selleks, et plastijäätmete hulka vähendada, vähendada äh, plasti Euroopas ja mitte müüa siis seda plasti ka Aasia riikidesse, kus sellest on saanud suur probleem. nii et aitäh teile uh,! suur tänu teile, Jürgi Kadanen, komisjoni asepresident, kõikide teie märkuste eest, vastuste eest. tegemist oli väga huvitava aruteluga. võtame väga tõsiselt ka teie soovitust arutada konkurentsi probleeme laiapõhjalisemalt volinik Vestageriga võib-olla, kes vastutab teatud küsimuste eest, millele ta saaks siis anda vastuseid, sest tegemist ei ole esimese korraga ITRE komisjoni ajaloos, kus me seda probleemi soovime lahendada, nii et aitäh teile vastuste eest ja kohtume järgmine kord. Uh, hello once again, madam. tere uuesti, Barbara Kappel, meie raportöör on kohal ja nüüd päevakorrapunkt number kuus, Euroopa Liidu energeetikataristu investeerimisprojektid. vaatame siis läbi raporti projekti. üheksateistkümnendal detsembril kaks tuhat seitseteist komisjon tegi oma ettepaneku, millega vaadatakse üle seadusandlus, millega liikmesriigid peavad komisjoni teavitama energeetikataristut puudutavatest investeerimisprojektidest vaatame esimest korda siis nüüd üle äh, tavamenetluse kaudu seda ettepanekut. Teil on sõna, proua raportöör. jah, see on tõesti väga lühike äh, arvamusprojekt. Äh, mm, see töötati läbi vastavalt Refiti programmile, lähtudes määrusest, mis peab otsustama, et eelmine määrus tuleks tühistada see peaks inimeste, ettevõtete elu lihtsustama ja tahaksin juba sissejuhatavalt tänada hea koostöö eest variraportööridega. meil oli juba arvukaid vestlusi, kaasa arvatud nende assistentidega, asi kulges väga hästi. seetõttu ma leian, et valitseb tõesti ulatuslik üksmeel selles osa, et võtta vastu korrektsem õigusakt lühidalt käsitleksin määrust ja selle määruse võimalikku tühistamist eh, on, eh, mis puudutab selle Euroopa Komisjoni teavitamist energiataristu investeerimisprojektidest Äh, sellise määruse eesmärk oli omada andmeid äh, selle kohta, millised on tulevase äh, perioodi arengud ja selleks, et saad teada, millised on need meetmed, mida kavatsetakse energiaturul ette võtta ja mis on tähtsusega Euroopa Liidu energiaturu jaoks. sellest saadi, kui see määrus vastu võeti, andsid liikmesriigid kolm korda aru, viimati kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja komisjon eh, palus koostada välisuuringu kontrollimaks, et eh, seda määrust üle vaadata. see uurimus viidi läbi kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, seejärel toimus eh, avalik arutelu kuni aprillini kaks tuhat kuusteist ja siis tehti ka vastavus hindavus, mis koostati detsembriks, novembriks kaks tuhat kuusteist. selle dokumendi läbivaatamine näitas, et erineva aruandluskohustuste vahel on piisavalt korduvanalüüse, korduvaruandeid ja ristuvaid analüüde, aruandeid ja enamik teave, mida liikmesriigid Äh, vajavad, need saavad äh, selle teabe kätte oluliselt lihtsamalt teistest allikutest ja võrguhaldajatelt ja et neil on piisavalt andmeid selle kohta juba äh, kaugvõrguettevõtjate teabelehtede kaudu komisjoni kutsuti üles energiaturge äh, vaatlema, äh, aga sellega algus kogutud informatsioon on liikmesriikidel niigi juba olemas. see kõik viis selleni, et see dokument tuleks uuesti üle vaadata, võib-olla tühistada, selleks et tagada halduskoormuse vähendamine komisjoni ettepanek, et see eh, määrus eh, kakskümmend nelikümmend tuleks eh, tühistada. Well uh, thank you very much, madam, thank you. suur tänu, proua Kappel, härra Javor, palun, teil on sõna. Thank you very much, Sharon. suur tänu, suur tänu selle raporti eest tahaksin siiski kõhklusi välja tuua komisjoni algatuse osas ja ka selle raporti kohta, mida esitles raportöör. vaadakem natukene tagasi minevikku, mis on selle ettepaneku taga? esialgu komisjoni ettepanek Äh, oli selline, et parlament läks Euroopa kohtusse, kuna me leidsime, et õiguslik alus ei ole õige selle ettepaneku puhul. Euratomi leping ei ole äh, õigeks õiguslikuks aluseks selleks, et, et energia ko-, energiataristu kohta aru anda. Euroopa Parlament võitis kohtus, nii et äh, kohus ütles samamoodi nagu ka meie, et õiguslikku alust tuleb muuta mis on komisjoni vastus sellele Euro? Euroopa Parlamendi võidule kohtus, nad lihtsalt võtavad kogu määruse tagasi, mitte ei nõustu, et nad peaksid määruse õiguslikku alust muutma, vaid lihtsalt võtavad kõik tagasi. ma arvan, et sellega minnakse lihtsalt mööda kohtuotsusest ja päris õigesti ei mõisteta, mida kom-, kohus ütles komisjonile. siin on kolm argumenti, miks komisjon ettepaneku tagasi võttis. kõigepealt nad ütlevad, et äh, siin on kattumine aruandluskohustuse osas ja nad on öelnud, et äh, siin on kaks erinevat süsteemi ja et äh, need kaks võrgustikku juba annavad infot, aga mina isiklikult usun, et see, mis on Euroopa seadustega aruandluskohus ja see, mis on delegeeritud liikmesriikidele, seda ei ole võimalik asendada võrgustike aruandluskohustusega, eriti kui tihti on seal taga eraettevõtted. just sellepärast ma leian, et praegune aruandluskohustus äh, ei ole kattuv, me muidugi võime vaadata, kuidas need kaks erinevat poolt omavahel kokku panna, kuid lahenduseks ei ole minu arvates see, et me võtame määruse lihtsalt tagasi. teine argument. siin on kolm äh, kolm aruannet juba esitatud, nii et me saame siin ka järeldusi juba teha, sest infot on piisavalt kuid me nägime, et äh, pärast kahe tuhande viieteistkümnendat aastat on ainult üks aruanne tehtud ja ähm, energialiit on Euroopa Liidu jaoks tähtis projekt ja sellepärast äh, ma ei usu, et uute reeglitega on meil nüüd piisavalt informatsiooni. ja kolmas argument, äh, rakendamisega on probleeme liikmesriikides. see on midagi, millest ma ei saa aru. kui komisjonil on probleeme rakendada Euroopa seadusandlust liikmesriikides, siis ei peaks olema reaktsiooniks määruse tagasivõtmine, vaid avaldada survet liikmesriikidele, et seda hakatakse rakendama paremini. võime muidugi rääkida paremast õigusloomest ja eriarvamused võivad siin olla, aga lahendus sellele küsimusele on parem rakendamine, mitte juba olemasoleva õigusloome tagasivõtmine, sellepärast et meil on probleeme rakendamisega. nii et mina usun, et praegu ei ole vaja tagasi võtta, mitte tagasi võtta, vaid minna edasi selle projektiga ja seda võimalikult hästi rakendada vastavalt Euroopa Kohtu otsusele ja Euroopa Parlamendi seisukohale, mida on juba varem välja öeldud. aitäh! uh,. suur tänu, Benedik Javor, teie märkuste eest. nüüd komisjon. proua Eva Kõrharts Energia peadirektoraadist. palun vastake küsimustele ja märkustele sest see küsimus on väga tähtis meie komisjoni jaoks, nii et kui te saaksite oma seisukohta, komisjoni seisukohta siis selgitada, palun. jah. proua Gerhards pidi ära minema, nii et ma asendan teda. kõigepealt suur tänu sellele komisjonile raporti eelnõu eest, mis toetab komisjoni ettepanekut. tahaksin samamoodi välja tuua need kaks eesmärki, mis olid määruse tagasivõtmisel, me soovisime tühistada määruse, mis enam ei täitnud eesmärki ja teiseks, meil tuleb administratiivset koormust vähendada kõikide osapoolte jaoks, kes on kaasatud siis määruse rakendamisse. ja kolmandaks tahaksin mainida ka seda, komisjon ei teinud seda kergekäeliselt me tõesti tegime siin tõsiseid jõupingutusi. me tellisime välisuuringu selleks, et kaks tuhat üksteist, neliteist ja viisteist aasta läbi viidud aruandlusmenetlust hinnata ja ma tegelikult kinnitan äh, härra Javorile, et Äh, kõik need uuringud olid kaasatud siis, kui me läbi viisime siis Refitit energiasektoris äh, novembrikuus kaks tuhat kuusteist. paar kiiret vastust äh, parlamendiliige Javorile, tema kõhklused, mis ta tõstatas, kõigepealt hinnang kohtuotsusel ei ole nii, et me vastame kohtuotsusele määruse tagasivõtmisega, me juba asendasime vana määruse, mille kohus tühistas, nii et see, mida me nüüd tagasi võtame, seda me ei võta tagasi mitte kohtuotsuse pärast, vaid sellepärast, et me äh, usume, et see määrus ei teeni eesmärki. teiseks, see, mida härra Javor ka mainis probleemide lahendamine äh, rakendamisel, et sellele vastame me tagasivõtmise, mitte parema rakendamisega. see hinnang, mille me läbi viisime, selle puhul me saime aru, et rakendamise probleemid tulevad põhiliselt just äh, sellepärast, et on äh, siin piirid sellel määrusel. me palusime äh, prognoosida võimekust ja liikmesriigid ei saanud seda teha nii täpselt, kui meil oli seda vaja. võib-olla me olime liiga optimistlikud äh, ja arvasime, et meil tõesti õnnestub selline progn-, prognoositase saavutada. ja viimane punkt, mida mainiti, see, et saame nüüd ainult äh, erasektori osapooltelt äh, infot. see määrus, mida me tagasi võtame, selle puhul me ütlesime, et äh, eravõrguoperaatorid peavad andma infot liikmesriikidele ja liikmesriigid annavad selle edasi siis komisjonile, nii et saime aru, et info tuleb võrguoperaatoritelt, aga komisjon saab nüüd seda infot otse tänu uutele Äh, sätetele, mitte ainult äh, läbi selle kahe võrgustiku. nii et meil on nüüd tõesti sätted, millega saame otse infot äh, osapooltelt, ilma et me peaksime siin ringiga seda nõudma. nii et see oleks minu poolt kõik ja suur tänu ITRE komisjonile selle ettepaneku toetuse ja tagasiside eest ah,. suur tänu komisjonile vastuste ja märkuste eest. proua raportöör, viimased sõnad. tänan nii kolleeg Aari kui ka komisjoni esindajat eh, nende sõnavõttude eest, meil oli juba võimalus arvamusi vahetada ja ka variraportöörid on teinud asjaomaseid muudatusettepanekuid, ma loodan, et eh, me suudame ühiselt saavutada hea lahenduse, kui te esitate ka oma muudatusettepanekud kahekümne kuuendaks aprilliks aitäh! kakskümmend kuus aprill keskpäeval on muudatusettepanekute tegemine, jällegi neljapäev, neljapäeval keskpäeval ja üheksateistkümnendal juunil hääletame ITRE komisjonis. see töö ootab meid siis ees septembris kaks tuhat kaheksateist, arvatavasti hääletus täiskogul. kallid sõbrad, aitäh tulemast, aitäh kaasa arutamast ja homme hommikul kell üheksa kuni kümme toimub kinniste uste taga koordinaatorite koosolek, kuid kella kümnest asume hääletama. tahan teile veel kord meenutada, et kaks kolmkümmend, neliteist kolmkümmend, ei vabandust, siiski kolmteist kolmkümmend kuni neliteist kolmkümmend toimub meil energiakogukonna parlamentaarne kohtumine ja ITRE komisjoni liikmete vastutada on seal kohal olla. nii et kolmteist kolmkümmend äh, kuni neliteist kolmkümmend äh, toimub meil siis kohtumine koos äh, lõunaga, kus pakutakse võileibu. nii et oleks hea, kui te tuleks sinna kohale energiakogukonna parlamentaarsele kohtumisele siis homme. ja kell kümme hääletus. suur tänu teile kõigile, kohtume homme!